tere hommikust kõigile! ma avan meie täna hommikuse istungi. aga enne kui alustame oma tänase päevakorra aruteludega, tahaksin ma kuulutada välja meie teise hääletusvooru tulemused. hääletusvoor toimus eile niisiis äh, teine hääletusvoor, hääletustulemused on järgmised. Te kõik mäletate, meil oli terve rida äh, eraldi hääletusi, ühekaupa hääletusi, esimene puudutas Euroopa Ühenduse Cabo Verde Vabariigi vahelist äh, partnerluslepingut, see võeti vastu. ja täpsemad tulemused ilmuvad teie ekraanidele. Kaba Verde otsus võeti seega vastu, esimene hääletus, seejärel teine hääletus, jällegi käsitles Kaba Verde kaalanduslepingut ja seekord oli tegemist resolutsiooni ettepanekuga, see võeti samuti vastu. pärast seda hääletasime me kaks korda Guinea-Bissau vabariigi kalanduslepingute üle mõlemad hääletused lõppesid positiivse tulemusega. seejärel hääletasime Euroopa Liidu Saatome ja Printsipe vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli üle, samuti võeti see protokoll vastu, seejärel hääletasime Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni lepingu üle, samuti võeti dokument vastu, seejärel hääletasime resolutsiooni ettepaneku üle, mis käsitles müalgilise entsefalomüeliidi biomeditsiiniliste uuringute rahastamise taotlust, mis võeti samuti vastu. seejärel hääletasime globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise üle, samuti võeti oli hääletustulemus positiivne, seejärel hääletasime Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmise kohta, toetuse maksmiseks Portugalile ja nii edasi, samuti positiivse tulemusega. seejärel hääletasime kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarve Prantsuse eelarve projekti üle. number kolm, võtsime selle vastu, samuti äh, paranduseelarve projekt neli äh, võeti vastu. seejärel Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vaheline ühise lennunduspiirkonna leping äh, ja Euroopa Liidu ja Moldova vahelise ühise lennunduspiirkonnaga lepingu muutmise protokoll, mõlemad võeti vastu seejärel Euroopa Liidu ja Maroko vaheline Euroopa Vahemere lennundusleping, äh, vastu võetud, Euroopa Liidu ning Jordaania vaheline Euroopa ja Vahemere piirkonna lennundusleping vastu võetud, seejärel Euroopa Liidu ja Hiina vaheline tsiviillennundusohutuse leping vastu võetud, seejärel Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline ühine lennunduspiirkonna leping samuti vastu võetud ja lõpetuseks Euroopa Liidu ja Iisraeli vaheline Euroopa Vahemere piirkonna lennundusleping ning ka see võeti vastu. ja nüüd siis äh, hääletustulemused äh, muudatusettepanekute küsimuses tegemist on muudatusettepanekutega resolutsiooni ettepanekutele Euroopa tuleviku teemalise konverentsi küsimuses. muudatusettepanek number kaheksateist. tulemused on ekraanil, palun. muudatusettepanek kaheksateist, tagasi lükatud. seejärel muudatusettepanek number üks, tagasi lükatud ja muudatusettepanekute kohta täpsemat infot võite vaadata ekraanidelt, muudatusettepanek number kaks tagasi lükatud, muudatusettepanek number kolm samuti tagasi lükatud, muudatusettepanek number üksteist tagasi lükatud, muudatusettepanek number üheksateist tagasi lükatud muudatusettepanek number kakskümmend tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus tagasi lükatud. muudatusettepanek number seitse tagasi lükatud. muudatusettepanek number kakskümmend üks, tagasi lükatud. ja nüüd siis äh, lõige kuus, esimene osa, vastu võetud. lõige kuus, teine osa, vastu võetud muudatusettepanek number kaheksa, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kakskümmend kaks, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, tagasi lükatud muudatusettepanek number kaksteist, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolmteist, mis käsitleb põhjenduspunkti A, samuti tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, tagasi lükatud. põhjenduspunkt B, esimene osa, vastu võetud põhjenduspunkt B, teine osa, vastu võetud. ja muudatused viisteist tagasi lükatud, kuusteist samuti tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist põhjenduspunkt D kohta samuti tagasi lükatud. ja nüüd hääletusvooru tulemused seoses tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni moodustamisega muudatusettepanek number üks tagasi lükatud, muudatusettepanek number seitse tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaheksa, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üheksa, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis D, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus uuesti, kordab president ja vabandab muudatusettepanek kuus, esimene lõige, punkt A tagasi lükatud. me räägime siis tehisintellekti digiajastul, tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni moodustamisest ning teine muudatusettepanek number kuus samas küsimuses ta-, samuti tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse. tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaheksa tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa D tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmteist tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme D tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, tagasi lükatud. Läheme edasi, muudatusettepanek viisteist, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üksteist, tagasi lükatud muudatusettepanek kolm tagasi lükatud, muudatusettepanek number neli, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaksteist, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, tagasi lükatud. nii palju siis äh, hääletustulemustest muudatusettepanekute küsimuses tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni moodustamise kohta. ja nüüd läheme edasi. Äh, määruse muutmine seoses kohandustega ka Covid-19 pandeemiale reageerimiseks, hääletus muudatusettepaneku number viis üle vastu võetud, muudatusettepanekud üks ja neli tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaks tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm tagasi lükatud. ja sellega oleme teise hääletusvooru tulemuste väljakuulutamisega ühele poole jõudnud ja nüüd, kus hääletustulemused on teatavaks tehtud, saame oma päevakorra aruteludega edasi minna. täna hommikuses päevakorras, nagu te teate, alustame kõigepealt aruteluga, ühisaruteluga, kus kuulame ära komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused. suur tänu kõrgele esindajale, et te tulite täna Euroopa Parlamenti. teemaks on meil täna Covid-19 kriisi välispoliitilised tagajärjed, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ning Euroopa Liidu vajadus kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat. kolmandaks teemaks täna hommikuses äh, ühisarutelus on Euroopa Liidu reaktsioon Jordani läänekarda alade võimalikule annekteerimisele Iisraeli poolt. tuletaksin austatud sõpradele meelde, et meie tänases ühisarutelus ei ole vaba mikrofoni vooru, samuti ei saa kolleegidele esitada sinise kaardi küsimusi ja nüüd pikemalt venitamata annaksingi sõna komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Joseph Borrell, suur tänu, et tulite täna siia, palun, teil on sõna suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. Two, three of them. First, on the European Union response to the coronavirus. meil on kolm teemat täna päevakorras, kõigepealt rääkides äh, Euroopa Liidu äh, reaktsioonist äh, Covid-19 kriisile, on selge, et üleilmne probleem eeldab ülevaimset äh, reaktsiooni ja Euroopa Liit peab olema reaktsiooni puhul tähtsal kohal. me algatasime äh, oma algatused, et toetada partnerriike, kes äh, võitlevad pandeemiaga. rääkisime kaheksandal juunil juba Arengunõukoguga sellest, kuidas kiiresti tegutseda, mida teha ning mobiliseerisime kolmkümmend viis miljardit eurot selleks, et aidata kõige haavatavamaid riike Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja meie naabruspiirkonnas. tegemist ei ole uute rahasummadega, me suuname ümber juba eraldatud rahasummasid, tõsi, nii see on, aga siiski väga oluline oli praegu pandeemia puhul kiiresti reageerida ning suunata vahendid prioriteetselt sinna ka Euroopa pagulaste programmi tähtsus on suurenenud selle kriisi ajal ning meil on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlament on andnud endast parima, et paranduseelarve juulikuus vastu võtta, et eraldada nelisada miljonit eurot, et toetada Süüria pagulasi. Euromete ettepanekus me tahame uue põlvkonna rahastamisvahendeid äh, rakendada humanitaarabi kaudu osaliselt, äh, osaliselt antakse äh, tagatisi välistegevustes, naabruspiirkonna arengu ning rahvusvahelise koostöö vahendi kaudu. samuti tahame kasutada täiendavalt kümme koma viis miljardit mida saaks kasutada tagatiseks saja kolmekümne äh, miljardile äh, säästliku arengu pluss programmi raames me tahame toetada säästlikke ning keskkonnasõbralikke investeeringuid partnerriikides üle kogu maailma. loodetavasti saame olla kindlad teie toetusele, et meie ressursid välistegevuses jäävad ambitsioonikale tasemele. Neid vahendeid on hädasti vaja, sellepärast et see kriis on äh, kohutavate tagajärgedega kui me vaatame, milline on olukord praegusel hetkel Ladina-Ameerikas, olukord muutub üha hullemaks, õnneks Aafrikas äh, olukord on äh, oodatust isegi parem, aga üldiselt selle kriisi tagajärjed nii rahva tervisele kui majandusele on üüratud ja nii kurb, kui see ka ei ole, pikaajalised teine teema meie tänases päevakorras on Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus. alustaksin oma vastust tõsiasja nentimisega. Covid-19 on kiirendanud juba olemasolevaid või toimuvaid tendentse äh, ning äh, Hiina käitumine Hongkongi suunal on jõulisem kui kunagi varem. kordan üle seda, mida ütlesin juba varem, mida olen öelnud korduvalt siin saalis, Euroopa peab omal moel püüdma äh, tasakaalustada suhteid mõlema osapoolega. eile Prantsuse välisminister äh, ütles peaaegu sedasama Prantsuse ajakirjanikele. nii et ma arvan, et üldiselt oleme me Välisasjade Nõukogus selles küsimuses ühel meelel. aga see ei tähenda seda, et me distantseeruksime olukorrast. Atlandi-ülesed partnerid on kõige olulisemad strateegilised partnerid meie jaoks, meil on Ameerika Ühendriikide praeguse valitsusega erinevad seisukohad, see on ilmselge mis puudutab mitmepoolset koostööd näiteks, mis puudutab rahvusvahelise kriminaalkohtu küsimust, mis viimasena päevakorda kerkis, aga me püüame siiski teha koostööd positiivses vaimus. meie suhted Hiinaga ei äh,, neid ei saa liigitada ühe lihtsa kategooria alla. on teemasid, mida ei saa üle lihtsustada mis on keeruline, on keeruline ja jääb keeruliseks. meie suhted peavad tuginema usaldusel, läbipaistvusel ning vastastikuse põhimõttel. Hiina on selgelt äh, hädavajalik partner meile, kas see meeldib meile või mitte, meil on neid vaja selleks, et ülemaailmseid probleeme lahendada, nagu näiteks pandeemia küsimused, kliimamuutuse küsimused, keegi ei kujuta ette, et me kliimamuutuse probleemi saaksime ilma Hiina pühendunud tööta seljatada aga samuti on meil ka vastuolulisi küsimusi meie suhetes. tõstatasime oma mureküsimused Hongkongi olukorra kohta, rääkides äh, välisministriga eelmisel nädalal, me rääkisime silmast silma rohkem kui kaks tundi, tegemist oli otsekohese kasuliku aruteluga, kus rääkisime kõiki, äh, kõikidest aspektidest oma keerulistes suhetes, rääkisime ka Hongkongi riikliku julgeolekuseadusest ja on täiesti selge, et Hongkongi riikliku julgeolekuseadus ei ole kooskõlas Hiina poolt võetud rahvusvaheliste kohustustega surve Hongkongi autonoomiale ning põhivabadustele mõjutab ka meid ja seda otseselt. tegemist ei ole ainult Hongkongi mureküsimusega ja Hongkongi rahva mureküsimusega. siin on mängus väärtused, põhimõtted äh, ning äh, see õõnestab suutlikkust, Hiina suutlikkust rahvusvahelistest kohustustest kinni pidada. üks riik, kaks süsteemi, põhimõte peaks kehtima, aga see seadus ohustab seda olen seda selgelt välja öelnud ka Euroopa Liidu nimel kahekümne teisest kuni kahekümne üheksanda maini ning kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki on selles küsimuses samuti üksmeelsed, mis on üsnagi harukordne välisministrite kohtumistel. tõstatasin sama küsimuse ka ÜRO Julgeolekunõukogus, kui me saime, kui ma sain pöörduda selle nõukogu poole ning seda päeval, kui see otsus, sel samal päeval, kui see otsus vastu võeti. mul paluti rääkida Euroopa Liidu seisukohtadest selles küsimuses ja kolmas tänane päevakorraga küsimus siin Euroopa Parlamendi istungil ja Euroopa Liidu reaktsioon Jordani läänekalda alade võimalikule annekteerimisele Iisraeli poolt. meie seisukoht selles küsimuses on selge. kuigi pean tõdema, et selles küsimuses on taaskord raske jõuda üksmeelele, kuid võib öelda, et väga suur enamus riike toetavad äh, läbirääkimistele tuginevat kahe riigi lahendust äh, ning äh, leiavad, et igasugune annekteerimine on vastuolus rahvusvahelise õigusega. kutsume Iisraeli üles ühepoolsetest otsustest loobuma ning loobuma okupeeritud Palestiina äh, territooriumi annekteerimisest ning sedasama seisukohta tutvustasin ka Iisraeli välis- ning kaitseministritele okupeeritud alade võimalik annekteerimine oleks tõsine rahvusvahelise õiguse rikkumine. märtsikuus leppisid ka kakskümmend seitse liikmesriiki selles küsimuses Genfis kokku. aga äh, ühehäälsust selles samas küsimuses äh, välisministrite nõukogus ei leitud, aga nagu ma juba ütlesin, suur enamus riike toetub äh, sellist lähenemisviisi. annekteerimine seaks ohtu äh, kahe riigi lahenduse, see mõjutaks negatiivselt piirkondlikku stabiilsust ning meie suhted äh, Iisraeli ning Iisraeli suhted äh, Araabia riikidega ning Iisraeli julgeolek. ei ole küsim-, ei ole küsimus, et mille üle me saame läbirääkimisi pidada. Euroopa Liidu seisukohast oleks annekteerimisel tõsised tagajärjed Äh, meie suhetele Iisraeliga. minu aeg on, äh, kõneaeg on täna napp, ma ei hakka täpsemalt sellest rääkima, aga ma kinnitaksin, et Euroopa Liidul on oma kohustused seoses rahvusvahelise ning Euroopa õigusega ja nagu maikuus äh, Äh, ülemkogul otsustate, me püüame mõjutada oma partnereid vältima selliseid samme, enne kui on juba liiga hilja, kasutama kõiki oma diplomaatilisi kanaleid, et äh, seda ära hoida. olen äh, alustanud konstruktiivset dialoogi asjakohaste riikide peaministritega olen ka Palestiina liidritega ning Araabia riikide esindajatega ühenduses. mitmed Euroopa Liidu välisministrid on saatnud sama sõnumi nagu mina, meil on toimunud ka äh, Ameerika Ühendriikide riigisekretäriga äh, sel samal käesoleval nädalal selles küsimuses arutelu ning äh, lähinädalatel ning kuudel jätkame tööd ning läbirääkimisi asjakohaste osapooltega ja oma rahvusvaheliste partneritega selleks, et läbirääkimiste põhine kahe riigi lahendus, mis tugineb rahvusvahelisele õigusele, jääb jõusse, mis oleks kasulik kõigile. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu teile tähelepanu eest. minu kõneaeg on nüüd otsas, kui ma ei eksi, kuid olen alati teie kasutuses äh, erinevates äh, küsimustes, mida te, mida te kindlasti soovite tõstatada meie dialoogi käigus, aitäh! suur aitäh, härra asepresident! suur aitäh nende avalduste üle! tegu on tõepoolest väga oluliste teemadega ja nüüd annaksingi sõna meie kolleegidele ja ma paluksin kõigil siis pidada kinni kõneajast. ja teine palve on mul ka. palun pidage kinni arutelude teemast. kõige, kõigepealt härra David McAllister EPP-st, sõna on teil. suur aitäh, härra asepresident, härra president, kallid kolleegid, ma olen täiesti seda meelt, et me peame Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat äh, hoidma, me peame kaitsma mitmepoolset maailmavaadet, me peame solidaarsed olema ja selles mõttes äh, leian ma, et äh, tänane arutelu Covid-19 kriisi välispoliitiliste tagajärgede üle on väga oluline. me teame väga hästi, et taoline pandeemia ei puuduta ainult meditsiinisfääri, see ei too endaga kaasa muudatusi konkreetsetes sektorites, vaid kogu ühiskonnas. ja nagu härra Borrell ka välja tõi, siis äh, see pandeemia võib endaga kaasa tuua geopoliitilisi pingeid. toon mõned näited, põhiõiguste äh, olukorra halvenemine mitmel pool maailmas, äh, desinformatsioonikampaaniad, küberkuriteod, isoleerumine, selle asemel, et eelistada multilateralismi. ja ma leian, et meie siin Euroopa Parlamendis peame ikkagi kutsuma üles leidma ühiseid koordineeritud lahendusi. ja seega ma kutsun üles kõiki komisjone siin Euroopa Parlamendis, mis tegelevad välisküsimustega, et me leiaksime neid lahendusi. jah, on tulemas kuulamisi, on tulemas raporteid nendes erinevates komisjonides ja ma leian, et oleks väga oluline siis välja tuua nende teemade olulisus selleks, et me näitaksime ennast solidaarsetena partneritega kogu maailmas, aitäh! aitäh Davidile ja nüüd annaksin sõna järgmisele kõnelejale. Tõnina Pikula, teil on üks minut, palun aitäh, härra president ja härra asepresident. Covid-19 mõjud välispoliitikale on väga mitmekesised, need puudutavad arenguabi, mitmepoolset äh, maailmakäsitlust äh, laiemalt ja me peame võtma äh, täieliku vastutuse selle pandeemiaga võitlemisel. see tugineb meie põhiväärtustele meie eesmärkidele ja seega meie peaksime abistama neid kõige haavatavamaid kogukondi, me peame edendama relvarahu, me peame vaktsiini tootmisele pühenduma, me peame leidma lahenduse, kus kõik osapooled võidavad, aga samas me ei saa oma huvisid kõrvale jätta ja sellepärast peab olema meie esmaseks prioriteediks võitlus desinformatsioonikampaaniate vastu. me peame oma vastupidavust suurendama peame tegema tihedat äh, koostööd äh, ÜRO, WHO, G kahekümnega, nende oluliste organisatsioonidega. ja me peame läbi rääkima oma partneritega selleks, et leida lahendus pandeemiale. selleks, et äh, saaks kestlik areng aidata kaasa majanduse taastamisele, aitäh! aitäh! nüüd on sõna Malika Smaanil, kaks minutit suur aitäh! Euroopa Komisjon teatas oma mandaadi alguses suurest geopoliitilisest ambitsioonist. Euroopa tahab saada maailma tasemel tähtsaks äh, tegijaks, aga koroonakriis on äh, meid, äh, meile esitanud väljakutse. meie maailm on muutunud väiksemaks, me oleme olnud isolatsioonis oma kodudes ja samas on muutunud see viirus väljakutseks kogu muu maailmas, see on jõudnud igale poole, igasse riiki ja see näitab, kui üksteisest sõltuvad me oleme. samas tundub, et äh, on liiga idealistlik arvata, et me saame ühiselt leida lahenduse kõikide maailma riikidega koos. me näeme, et on riike, kus äh, Covid-19 on kasutatud selleks, et Euroopat lõhestada ja selleks, et käituda vastavalt või õigemini vastupidiselt meie eesmärkidele. desinformatsioonikampaaniad ning pingete äh, pingestumine näiteks Liibüas või Hiina-India piiril äh, on tagajärjed. me saame aru jah, et maailm muutub kiiresti, aga on väga oluline, et Euroopa oleks tugevam oma käitumises, me peame leidma paremaid lahendusi selleks, et ülemaailmsel areenil ennast kehtestada. ja see nüüd on see hetk, kus Euroopa Komisjon peab oma ambitsiooni ka ellu rakendama. me peame leidma jah, lahendusi selleks, et äh, leida vaktsiin, selleks, et sellest pandeemiast vabaneda. ja vaktsiin peab olema kättesaadav kõigile inimestele kõikides riikides, selleks, et me saaksime oma Euroopa huvisid kaitsta koos oma liberaaldemokraatlikest äh, partneritega kogu maailmas. Euroopa Liit peab äh, täitma tühimikku, mis on jäänud USA-st, nii et ma kutsun teid kõiki üles, et me peame selle vastutuse endale võtma, Euroopa Liit saab maailma muutma, muuta, aga ainult sellisel juhul, kui me otsustame, et me tahame seda teha. ja me peame olema selles osas väga sihikindlad, aitäh! aitäh! nüüd annaksin sõna Marko Triostale ja teil on üks minut, palun. lugupeetud asepresident Borrell jah, selge on see, et see kriis äh, tulenes pandeemiast äh, ja et see kogu kriis muudab äh, ka geopoliitikat. ja selge on see, et Hiina ei ole käitunud usaldusväärse partnerina praeguse kriisi ajal. ja kui meie sellel teemal vaikime, siis nii lihtsalt ei saa. me oleme Matteo Salvinilt ka korduvalt palunud äh, omapoolne lahendus leida selleks, et me selgitaks ikkagi välja, et kust see viirus alguse sai. tuleb mingi uurimiskomisjon kokku panna. ja teie olete ju Euroopa Komisjoni asepresident, kõrge esindaja, samas te ei ole Itaalia valitsusega näiteks äh, rääkinud äh, Hiina teemadel. Luigi Di Maio, näiteks meie välisminister, ei ole paraku olnud piisavalt julge, et äh, Hiina käitumist hukka mõistma, mõista. ma ei tea, siin on mingid riigid täiesti nagu Hiina vasallriigid. meil on vaja mingit lahendust äh, ja minu meelest on ikkagi nüüd näha, et kes on ikkagi sõltumatud, kes mitte, kes on need, kes äh, Hiina kommunistlikku parteid peavad oma eeskujuks hoopis. aitäh! aitäh! ja nüüd annaksin sõna Reinhard Püdikohverile, teil on kaks minutit. aitäh, lugupeetud president, härra Borrell, kallid kolleegid. see tohutu kriis, mis äh, kogu maailma on hõlmanud ja mis tuleneb Covid-19 pandeemiast, äh, seda on pingestanud veel paar aspekti. nimelt on tegu suurema välispoliitilise kriisiga viimase paarikümne aasta jooksul, kus USA on loobunud oma liidrirollist. samas Hiina on olnud kriisi keskmes, seda rohkem kui kunagi varem. ja see ei ole hea asi. praegune olukord näitab, kuidas rahvusvahelistes suhetes äh, USA kaugeneb oma rollist, meil on teisalt ka selline kahe suur jõuvaheline võitlus käimas, samas kui rahvusvahelised organisatsioonid äh, nõrgenevad, eriti just äh, mitmepoolset maailmakorda hoidvad organisatsioonid, et need pinged muudkui kuhjuvad. ja meie jaoks siin Euroopa Liidus tähendab see seda, et me peame ikkagi äh, jõulisemad olema, me peame ikkagi oma rahvusvahelistest kohustustest kinni pidama, me peame olema julgemad samas varasemalt ei ole me, me õigeid lahendusi alati leidnud. jah, kui see doonorite konverents siin toimus komisjoni eestvedamisel vaktsiini rahastamiseks, see oli väga hea algatus. või siis, kui WHO-ga pandeemia alguse kohta juurdluse algatas, aga sellegipoolest neid väljakutseid on veel väga palju ja me peame leidma endale liitlasi, peame oma vastastele näitama, et äh, meie nalja ei tee. ja lõpetuseks üks kommentaar ka Hongkongi kohta minu meelest oli väga tervitatav G7 viimane avaldus ja see, et Euroopa Liit mitte lihtsalt ei kritiseeri Hiinat, aga Hiina peab mõistma, et kui Hiina oma kohustustest kinni ei pea, siis sellele järgnevad tagajärjed. ja minu arvates tuleb taoline sõnum saata esmaspäeval ka Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumisel Hiina juhtidele. aitäh! nüüd annaksin sõna Vitald Vatšikovskile. Teil on üks minut aitäh, lugupeetud president, kõrge esindaja. kakskümmend aastat tagasi võttis sõna Poola välisminister koos äh, USA riigisekretäriga ning äh, nemad algatasid sellise demokraatiakoalitsiooni Varssavis. tänapäeva, tänavu tähistame selle sündmuse kahekümnendat aastapäeva ja sellepärast kutsuti Poola president Andrei Duda ka Valgesse Majja kusjuures äh, seda siis esimese presidendina, kes äh, USA-s Valget Maja pärast Covid üheteistkümne, üheksateistkümne kriisi külastab. loomulikult arutatakse seal kahepoolseid küsimusi, aga räägitakse ka Atlandi-ülestest suhetest. Euroopa Liit peaks panustama Atlandi-ülese koostöö tugevdamisse, me ei tohiks ennast USA-st kuidagi kõrvale seada, me ei tohiks valida USA ja Hiina vahel, vaid me peame koos tegi-, tegutsema selleks, et viirusest võitu saada ja et eh, seda kriisi kuidagi ületada ja sellepärast kutsungi üles teid, härra Borrell, ja kutsun üles teie meeskonda, muuhulgas välisteenistust, eh, tegema omalt poolt kõik, et Poola presidendi algatust edasi kanda ja et Atlandi-üleseid suhteid edendada, aitäh! aitäh! nüüd on sõna Özlem Demeharil ja teil on üks minut. aitäh, me oleme juba mitmeid kuid rääkinud koroonaviirusest ja see pandeemia minu meelest teeb täiesti selgeks, milliseid vigu on äh, tehtud meie süsteemis, meie poliitilises ja majanduslikus süsteemis, kuidas erahuvid on seatud äh, riigi huvidest ettepoole kahe tuhande üheteistkümnendast aastast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani kutsuti üles riike mitte äh, vähendama rahastust tervishoiusektorisse ja on räägitud sellest, et me peaks hoopis kulutusi tervishoiusektoris suurendama. ja seda juba tolles ajavahemikus, härra Borrell, inimesed kaotavad oma sissetulekuid, nad on tööst ilma jäänud ja just praegusel ajal, just nüüd on see aeg, kus teie tahate uue MFF-iga äh, siis kulutada suuremaid summasid kui kunagi varem äh, selleks, et äh, Euroopa sõjalist võimekust tõsta, aga tankide eest süüa osta ei saa, tangid inimesi ei ravi tuleb aru saada sellest, et selline naiivsus peab lõppema, taoline võidurelvastumine mis aina kiireneb, see ei too meile suuremat julgeolekut ega suuremat ohutust. aitäh! nüüd Antonio Comini Oliveres ja üks minut. härra president, härra asepresident, minu meelest on praegune olukord näidanud, et pandeemiavastane võitlus eh, võib endaga kaasa tuua ka teatud eh, poliitikate õõnestamise, me peaksime ikkagi keskenduma inimõigustele ja inimeste demokraatlike vabaduste kaitsele. Euroopa Liidu juhid peavad eh, ka laiemalt maailmas neid õigusi kaitsma. meil on CIA dokumendid sellest, kuidas kaheksakümnendatel Hispaania valitsus äh, aitas omalt poolt äh, siis äh, terrorirühmitusi rahastada ja näiteks kaheksakümne kaheksandal aastal ähm, olime meie tollase riigisekretäriga solidaarsed vabandust, aga paluksin kõnelejal jääda ikkagi teemade juurde, mis meil täna hommikul arutamisel on. kui te seda ei tee, siis me hakkame arutama kõiksugu teemadel, nii et kui te soovite veel lõpetada, siis palun, sõna on teil. härra kõrge esindaja, mul on tõesti suur austus teie osas, aga olgem ikkagi eetilised ja moraalsed, kas te endiselt äh, toetate neid inimesi, kas kaheksakümnendatel aastatel terrorismi rahastamisega tegelesid äh, teie riigis, see õõnestab kogu Euroopa Liidu äh, julgeolekut, kõik sõltub teie vastusest. aitäh, tuletan kõikidele kolleegidele meelde, et me kõik oleme kokku leppinud selles, et täna hommikul toimub meil ühine arutelu kolmel teemal. aga selge on see, et kui te hakkate võtma sõna sellistel teemadel, mis meil äh, täna päevakorras ei ole, siis sellega me hoopis kaugeneme päevakorrast, milles me kõik oleme kokku leppinud, nii et palun pidage kinni ühisarutelu teemadest. nüüd annaksin sõna äh, Mikael Kallakile üheks minutiks. suur aitäh! Covid-19 kriis jätkub ja see toob endaga kaasa jätkuvalt poliitilise destabiliseerumise nii siin Euroopas kui ka laiemalt. paljud inimesed äh, üritavad selle kriisi varjus oma erahuvisid äh, edendada. mis puudutab näiteks Hiinat, siis äh, see ühisdeklaratsioon, mis lühend kuningriigiga sai kunagi vastu võetud, siis see on ikkagi rahvusvahelise Äh, õiguse seisukohast äh, tohutu väärtusega ja rääkides veel äh, Iisraelist, siis dialoogi on vaja. loomulikult Iisraeli valitsusega tuleb jätkuvalt läbi rääkida, annekteerimine oleks rahvusvahelise õiguse vastane ning sellel oleks tohutud tagajärjed ka pikemas perspektiivis, nii et taoline annekteerimine ei saa aset leida. mis puudutab Gruusiat ja Moldovat, siis äh, minu meelest on küll näha, et äh, seal tahavad oligarhid oma äh, huvides seda kriisi ära kasutada selleks, et enda jalajälge suurendada neis riikides. me peame ikkagi tagama, et seda ei juhtuks, aitäh! aitäh! nüüd on sõna Udo Pulmanil, üheks minutiks, palun. lugupeetud asepresident Borrell isegi kui koroonat ei oleks, koroona ei oleks meid tabanud, siis äh, aasta kaks tuhat kakskümmend oleks olnud äh, aasta, mis oleks seostunud meie jaoks äh, mõnede suuremate humanitaarkatastroofidega, sest mõni aasta tagasi need kaheksakümmend miljonit inimest, keda ähvardas nälg ja, ja puudujäägid, siis need inimesed ei oleks abi saanud äh, sellest, et kliima muudkui soojeneb Ko, koroona ainult kiirendab seda olukorda, aina rohkem inimesi nälgib ja tegelikult on väga hea, et me suutsime väga kiiresti raha kaasata ja selge on ka see, et me oleme ühiste jõupingutuste abil suutnud teha väga palju selleks, et Äh, inimeste massilist suremist lõpetada. aga me peame ikkagi aru saama, millest me ikkagi räägime. jah, sanktsioonid Iraani või Venezuela režiimide vastu, ma ei hakka siin välispoliitikal pikemalt äh, peatuma, millest me siin ühisarutelude raames räägime, aga selge on see, et Euroopa Liit peab omalt poolt tegema kõik selleks, et tagada, et äh, me saaksime pandeemia ja nälja vastu võidelda, hoolimata sellest, mida arvavad sellest teised regionaalsed jõud aitäh! nüüd annan sõna Hanno Neumannile ja teil on äh, poolteist minutit. kallid kolleegid, me oleme Covid-19 kriisist ja pandeemiast rääkinud kogu aeg kui tervishoiukriisist, aga tegelikult äh, selle varjus on lahti rullumas tõeline inimõiguste kriis, mis äh, tegelikult muudab selle tervishoiukriisi ainult hullemaks. kui tappa ja vaigistada ajakirjanikke, kes äh, pandeemiat kajastavad, siis see ei tee olukorda paremaks. või kui politseile ostetakse relvi selleks, et isolatsioonimeetmeid äh, rakendada, siis see ainult äh, levitab hirmu. jah, loomulikult selleks, et pandeemiaga võidelda, on vaja üksikisiku õigusi piirata teatud määral, aga see peab olema proportsionaalne ja seotud praeguse kriisiga ja inimestel peab olema võimalus öelda oma arvamus selles osas, tihti see ei ole võimalik. me peame tegelema seega nii selle tervishoiu poolega kui ka inimõiguste kriisiga, me peame jälgima, mil viisil see viirus levib, samas me peame ka inimõiguste teemaga tegelema. me peame uurima, mis põhjustel inimesed on surnud, me peame kaitsma nii arste kui ka ajakirjanikke. härra Borrell, me ei räägi siin ainult miljonitest eh, eurodest. Team Europe'i programm peab ka inimõigustega tegelema, jah, tõepoolest, te olete väga palju ära teinud, te olete oma sõnades väga palju juba öelnud, aga mõeldes tänasele päevale, võtkem see üks lisasamm ja tegelegem rohkem ka inimõigustega. aitäh! nüüd järgmine kõneleja. Radislav Sikorski, palun, teil on üks minut. lugupeetud president, tahaksin kõigepealt kasutada võimalust ning tänada härra Vašikovskit, kes siin juba sõna sai ja kes rääkis väga positiivselt siis sellest algatusest, mille härra Karemek kakskümmend aastat tagasi algatas ja mida ma ise ka jätkasin ja ma loodan, et see tähendab siis seda, et et Poola valitsus äh, lõpetab õigusriigi põhimõtete eiramise ning tuleb tagasi demokraatia rüppe. nüüd, mis puudutab Covid-19 kriisi, siis ma loodan, et äh, sellega seoses pannakse paika uus selline vajaduste hierarhia ja et äh, vaadatakse tagasi kriisile, mõeldakse, milliseid lahendusi on juba leitud, ma tean, et komisjoni juhtkond äh, on andnud mõista, et äh, me oleme ikkagi päris hästi olukorraga toime tulnud ja et Euroopa püsib ühtsena ning selge on siiski ka see, et liikmesriikide vahel võib ikkagi teatud eraldumisi tulla, nii et mõelgem ka tagajärgedele, mis võivad kaasneda hiljem, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, annan sõna Kathleen Van Brandtile, teil on üks minut. jah, aitäh. siin ma olen, härra Borrell. nagu te ise mainisite, siis äh, Covid üheksateist kriisi mõju Äh, on tohutu, võtkem kohe Hiina näide, sest et äh, sellest me siin praegu räägime, isegi enne seda pandeemiat oli meil ähm, suhetes Hiinaga väga palju probleeme, mõelgem äh, inimõigustele, kaubandussuhetele, sellele, et tegu äh, on riigijuhitud äh, majandusega, need olid vaid mõned näited. aga nüüd selle Covidi kriisi valguses äh, on probleemid ainult süvenenud. Nad pommitasid Euroopat valeinfoga, nad ei rääkinud meile ausalt, kuidas nad oma riigis seda viirust alla surusid ja minu meelest me oleme sõltunud liiga palju Hiinast, muuhulgas isikliku kaitsevarustuse teemadel. nii et härra Borrell, öelgem see välja, kaubanduspoliitika on ikkagi see kõige võimsam relv, mis meil välispoliitiliselt äh, kasutada on. ja minu meelest me ei saa inimõigusi ohvriks tuua normaalsete kaubandussuhete säilimiseks Hiinaga, nii et äh, Hiinat tuleb võtta ikkagi terviklikuna. suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Milan Mann, üks minut, palun aitäh, tahaksin rõhutada paari aspekti, mis puudutab Covid üheksateistkümne välismõõdet. kriis on meile näidanud, et tegemist on rahvusvahelise tervishoiukriisiga, teabevahetus ei ole toiminud, koordineerimine ei ole toiminud, teiseks Euroopa sõltuvus kolmandatest riikidest. meil on vaja suuremat iseseisvust, me ei tohiks olla sõltuvad kolmandatest riikidest strateegilistes valdkondades. näiteks meditsiinivahendid, koostisained, kaheksakümmend protsenti üleilmsest tootmisest toimub Indias ja Hiinas ja kolmandaks me peame aitama ka oma naabreid, näiteks naabreid Aafrikas, kes kriisiga võitlevad. ette on nähtud selleks märkimisväärsed summad, mis on väga hea ja lõpetuseks, viimase kahekümne aasta jooksul oleme näinud erinevaid äh, pandeemiapuhanguid, aga see viimane üllatas meid taas kord. me elame üleilmses maailmas kriisid piire ei tunne ja järgmist kriisi tuleb lahendada koordineeritumalt, aitäh. suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Javi Lopes, üks minut. aitäh. aitäh, president, aitäh, kõrge esindaja. tõsi on, et pandeemia ei ole olnud mitte ainult suurim tervishoiu ja majanduskriis meie sajandil, vaid see on näidanud ka, millised on probleemid seoses rahvusvahelise juhtimisega. me oleme näinud neid probleeme, pole selget juhti, pole institutsioone ning väga suured pinged suurte riikide vahel, aga Euroopal on siin ka väga palju õppida, kuidas tegutseda maailma areenil Euroopa rohkem kui kunagi varem peab äh, läbi viima reforme, et äh, muuta multilateraalseid institutsioone. meil on vaja koostööd ka praeguse kriisi kontekstis. Euroopa peab leidma oma tee. see on ainuke võimalus, kuidas me saame kaitsta oma väärtusi ja huvisid maailmas. ja nüüd on kätte jõudnud ka ka hetk, et leida liitlasi ja toetust, mida me vajame. vaadake Ladina-Ameerikat, kes praegu ägab selle kriisi tagajärgede all. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Jordanov, üks minut, palun. lugupeetud president, härra Borrell, ma tahaksin Hongkongi kodanikke tunnustada, kes võitlevad Hiina valitsuse surve vastu pärast seda, kui võeti vastu see opressiivne julgeolekuseadus. meie oleme kogenud kommunistliku totalitaarse süsteemi koledusi ja kutsun üles nüüd komisjoni ja nõukogu ja kõiki parlamendiliikmeid jätma hüvasti meie pettekujutelmadega, et me saame olla sõbrad kommunistliku Hiinaga. me peame vastu astuma ja astuma välja Hongkongi kodanike nimel meie väärt muutused näevad ette, et me ütleksime Pekingi režiimile, et me suudame lõpetada investeerimiskokkulepped ja me oleme valmis kaaluma sanktsioone nii nagu me tegime pärast Venemaa rünnakut Krimmis. sanktsioonid on ainukene võimalus mõjutada kommunistlikke dinosauruseid, kes on siiani ellu jäänud. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Leksmann, üks minut, palun. aitäh. kui pole, kui polda valmis igal pool vabaduse eest sõna võtma, siis ei saagi igal pool vabadust. õigusriigi põhimõtted, rahvusvahelised kokkulepped, Hiina rikub neid kõiki. viimane ühepoolne otsus vastu võtta julgeolekuseadus Hongkongi osas seab ohtu riigi autonoomsuse ja põhivabadused. eeldatakse, et seadus viib sisse mitmesuguseid rangeid meetmeid. üleilmselt ka paljud meid, meie hulgast eelmisel nädalal mõistsid hukka selle seaduse. parlamendi ühisettepanek toob välja selged põhimõtted seoses Hongkongi olukorraga ning peab oluliseks väärtusi, millele meie ühendus tugineb ning see peab mõjutama selgelt ka meie välispoliitikat, nagu on kirjas aluslepingutes artiklis kakskümmend üks, kutsun üles kõiki seda resolutsiooni toetama ja olema solidaarsed Hongkongi inimestega. suur tänu. kolleeg Šantos, palun. aitäh, härra president pärast seda, kui Hongkong läks Briti alluvusest üle Hiina alla, kartsid paljud seda päeva, kui Hiina valitsus ignoreeriks põhiõigusi Hongkongis. nüüd see riikliku julgeoleku seadus, sellega on Hiina avanud ukse selleks, et piirata inimeste õigusi. see läheb vastuollu ka selle üks riik, kaks süsteemi lähenemisega, me ei saa seda lubada strateegiline suhtlus Hiina ja Euroopa Liidu vahel ei tohi tähendada seda, et meie vähendame oma soove või kahandame oma väärtusi, vastupidi, me peame äh, jääma ikkagi inimõiguste ja vabaduste nõudmise juurde ja lähtuma rahvusvahelisest õigusest. see on Euroopa Liidu kohus. suur tänu. ja nüüd saab sõna Ilde Vautmans, poolteist minutit. aitäh head kolleegid, lugupeetud kõrge esindaja, minu jaoks on täiesti selge, mina kaitsen üks riik, kaks süsteemi põhimõtet, seega seisan ühiselt Hongkongi inimestega, kaitsen nende väljendusvabarus, vabadust. see vägivaldne protestide mahasurumine, uus julgeolekuseadus, see kõik solvab Hongkongi autonoomiat. meie parlament õnneks on ühemeelne, meil on väga hea resolutsioon, kus me palume Hiinal tagasi võtta see riikliku julgeoleku seadus, austada Hongkongi elanike vabadust ning Hiina peab näitama, et ta on valmis lähtuma õigusriigi põhimõtetest. vastasel juhul rahvusvaheline kogukond peaks kaaluma pöördumist rahvusvahelise kriminaalkohtu poole ja kehtestama sanktsioonid. ja härra Borrell, ma rõhutaksin, et viissada miljonit Hiina toodete tarbijat. meil on see piisav majanduslik võimalus muutusi ellu viia, ma tahan, ma tahan, et Euroopa suhtleks Hiinaga, ma soovin uut Hiina strateegiat, aga me peame samal ajal ikkagi kaitsma oma väärtusi ja huve, seetõttu on mul taas kord Hiinale palve, võtke tagasi see julgeolekuseadus ja andke Hongkongi inimestele see autonoomia, milles on kokku lepitud üks riik, kaks süsteemi kokkuleppes. meie fraktsioon seisab vabaduste ja väärtuste eest igal pool maailmas. suur tänu nüüd saab sõna Mara Pitsoto, üks minut, palun. aitäh, härra president kommunistlik Hiina on kolmanda aastatuhande kurjus ja see tõesti õõnestab ka meie demokraatiat ja vabadust. koroonaviiruse kriis on endaga kaasa toonud ka rahvusvahelise õiguse rikkumise ja samas äh, on minu meelest Hiina ajanud juuri ka siin Euroopa Liidu institutsioonides, see on skan-, skandaalne. mida nad kõik on kurja teinud, äh, me ei tohi enam vaikida, me ei tohi silmi sulgeda selle ees. Euroopa peab äh, Hiina kuriteod avalikkuse ette tooma, sellepärast et meie elud ei ole sellisel viisil müüdavad. kallid kolleegid, tõepoolest majandussõda on puhkenud ja Hiina on selle läänemaailma vastu ise välja kuulutanud. meie oleme Atlandi-ülese koostöö poolt, meie peame ennast ja oma vabadusi kaitsma, me peame oma demokraatiat kaitsma, itaallased, eurooplased, kogu maailma vabad inimesed ei sure kunagi kommunistliku režiimi eest orjadena, aitäh! suur tänu! nüüd saab sõna Asita Kanko, üks minut, palun. praegune komisjon on lubanud olla geopoliitiline komisjon, aga siiani ma ei ole näinud selle kohta tõendeid selle asemel ma olen näinud, et välisteenistus teeb kõike, et olla Pekingi meelejäle, merele. järgmise nädala tippkohtumisel on selge, et hiinlased ei soovi lahendada